All right. hästi, kõik tere tulemast. ma arvan, et me peaksime oma koosolekuga nüüd algust tegema. tere tulemast kõigile. ma olen alati tahtnud selle vasaraga koputada, ütleb esimees. päris tore on. tere tulemast kõigile Euroopa tootmise tulevik on Euroopa pilootprojekt, mille esialgselt pakkus välja Euroopa Parlament ja nii palju, kui ma aru saan, eh, siis seda tegi endine ITRE koordinaator sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Theresa Riera Madurell, eh, mis kiideti heaks eelarveaastateks kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist Euroopa Komisjon äh, andis äh, selle projekti siis Eurofondi hallata. Äh, koordinaatorid nii ITRE kui Tööhõivekomisjonist leppisid kokku, et kuulavad ära selle projekti tulemused täna ja selleks, et me saaksime täna just seda arutelu pidada. see on väga oluline, sellepärast et komisjon avaldas just nimelt teatise tööstuspoliitikast ja volinik tutvustas siis teisel oktoobril ITRE komisjonis seda poliitikat ja meie oleme otsustanud esitada suulise küsimuse komisjonile. nii et, et meil on väga hea meel, et meil on täna selline ühine eh, koht, käitumine ning annaksin nüüd sõna proua Ulfskogile, et te saaksite samuti omalt poolt sissejuhatuse teha, aitäh! aitäh, ka mina tervitan loomulikult äh, kogu südamest kõiki osalejaid, iseäranis meie kolleege Eurofondist. me siis räägime täna äh, pilootprojektist ja meil on väga hea meel, et me oleme selle arvamuste vahetuse kaaskorraldajad koos ITRE komisjoniga pärast pikka perioodi, äh, mille jooksul keskenduti põhiliselt teenuste äh, sektorile siis viimase kümne aasta jooksul. me oleme näinud nüüd, kuidas ähm, on hinnatud äh, ümber siis ka tööstuse roll kui töökohtade allikas ja majanduse jaoks väga oluline jõud. Euroopa Parlament tuli välja algatusega, meil on siis see pilootprojekt, mida kolleeg mainis, tootmise tulevik Euroopas. see on aastast siis kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üksteist ja eh, see on siis eh, Eurofondi eh, projekt Äh, tootmine ja teadus- ning arendustegevus äh, käivad käsikäes, me oleme sellest loomulikult teadlikud ning me oleme ka teadlikud sellest, et see on äärmiselt oluline äh, selleks, et meil oleks konkurentsivõimeline Euroopa majandus. on väga oluline aru saada, et kolm neljandikku Euroopa ekspordist on tööstustooted. mõnikord me kipume selle ära unustama tänane kiire tempo ning tehnoloogiliste uud-, uuenduste areng toob kaasa väga suured muutused äh, tootmissektorid ja nende tagajärgi on äh, väga raske ette näha ja mõned räägivad äh, isegi uuest tööstusrevolutsioonist. üha globaliseeruvas maailmas, kus tootmistegurid on üha mobiilsemad, on äärmiselt oluline, et Euroopa oleks esirinnas nende uute arengute vallas, selleks et me suudaksime säilitada konkurentsivõime ja tagada majanduskasvu ja töökohad nende inimeste jaoks, kes Euroopas elavad. üks murettekitav asi nende uute arengute juures on see, et tootmine muutub vähem tööjõumahukaks me peame hoolitsema selle eest, et töökohtade kadu tootmises äh, tasakaalustatakse töökohtade kasvuga kuskil mujal, teistes sektorites. nagu me oleme teinud äh, möödunud äh, sajandi viimastel aastakümnetel, kui tootmissektor globaliseerumisega kokku puutus. tööhõivekomisjoni jaoks on äärmiselt oluline et me mõistaksime nende uute arengute mõju töökohtadele, eh, töölepingute eh, turvalisusele, töömudelitele, töötingimustele ja vajalikele oskustele ja koolitusele. ning me peame hoolitsema selle eest, et ka kaitsetumad ühiskonnagrupid suudavad nende uute arengutega ja nõuetega sammu pidada et meie ühiskonnad oleksid kaasavad ühiskonnad ja toetavad kõiki neid, kes seda vajavad. tööturul on palju võitjaid, aga on ka selliseid inimesi, kellest võivad saa-, saada kaotajad, me teame juba täna, kes need on ja meie kohustus on nende eest hoolitseda ja tänane mõttevahetus äh, Äh, annab panuse parlamendi töösse, see on väga olulise tähtsusega ja ma jään ootama suure huviga neid ettekandeid ja arvamuste vahetusi, aitäh! ja nüüd annaksin siis sõna Eurofondile äh,, härra Donald Storile, palun! aitäh! Äh, aitäh selle väga asjakohase sissejuhatuse eest äh, tootmise tuleviku kohta. on väga palju põhjusi, miks me peaksime mõtlema äh, tootmise tulevikust just nimelt tööstuspoliitika ja tööhõivepoliitika vallas. ja üks on loomulikult kõik need arengud, mis käimas on see pilootprojekt võeti parlamendi poolt vastu aastal kaks tuhat kolmteist. tegemist on sellise ennetava teadusprojektiga ja siin on mul mõned tsitaadid, mida ma siis parlamendi esialgsest dokumendist olen võtnud. oli tegemist siis äh, kokkuleppega äh, majanduskasvu peadirektoraadiga aprillis kaks tuhat viisteist ja äh, me arutasime majanduskasvu peadirektoraadiga seda asja ja nemad andsid omalt poolt äh, väga äh, hea panuse, pakkusid välja uurimisteemasid ning me lõime siis ka sellise toetusseiresüsteemi, mis võimaldab meil siis vaadata, kuidas teaduse andmed tootmist toetavad ning Äh, arvestame sellega ka siis uue ühtekuuluvuspoliitika raames, sest ka äh, seal on äh, tööstuspoliitika oluline ja nüüd lähemalt räägiksingi nendest asjadest. meie juhtimisstruktuur on üsna väike, me kohtume igal aastal, meil oli täna hommikul just meie neljas kohtumine, kohtusime siis nende peadirektoraatide esindajatega Äh, kes meiega tegelevad Euroopa Komisjonis ähm, ja samuti sotsiaalpartnerite esindajatega. aga lähen nüüd edasi. Ähm, me oleme siis äh, äh, valmistanud siin ette slaidi meie tegevusest ja mul on ainult kaksteist minutit kõneaega, nii et, et ma pean tõesti rääkima väga lühidalt. ma arvan, et väga suur Äh, osa sellest äh, pilaat, äh, pilootprojektist on seotud just nimelt kvantitatiivsete stsenaariumitega, mis puudutavad tulevast majanduskasvu. me peame paika panema siis sellised tähendust omavad stsenaariumid, mida on võimalik ka korralikult ellu rakendada Äh, tegemist on väga keeruka mudeliga ja me oleme saavutanud mõningaid tulemusi, äh, mida võime teiega ka jagada, näiteks mis juhtub tööhõivega Euroopas, äh, just nimelt tootmissektoris, kui järgitakse Pariisi kliimakokkulepet see on täiesti tehtav, sellist asja saab mõõta meie mudelite raames meie mudel on globaalne mudel, me vaatame ka, kuidas see kõik mõjutab teisi maailmajagusid ning tulemused Euroopa jaoks on väga head, tegemist on väga atraktiivse stsenaariumiga. Pariisi kokkulepe on Euroopa jaoks väga hea Äh, selleks on vaja esialgu küll väga palju avalikke investeeringuid, aga äh, need toovad kaasa finantsvõimenduse ja väga ulatuslikud positiivsed äh, mõjud kogu Euroopas, iseäranis tootmissektoris. ligemale miljon töökohta luuakse selleks, et järgida neid kohustusi, mis Pariisi kokkuleppega on võetud. jah, ka Saksamaal kasvab töökohtade arv, aga, aga tööhõive kasvab näiteks ka Prantsusmaal ja Hispaanias, mis mind üsna üllatas ja ma räägin nüüd väga eh, kiirelt siis eh, European Reshoring Monitorist me nimelt kogume siis süsteema, süstemaatiliselt andmeid erinevatest meediaväljaannetest, oma haruorganisatsioonidelt, väga palju, paljudest allikatest ja üritame siis saada infot eh, kõigi eh, selliste juhtumite kohta ja eh, niisiis kõigepealt peaks siis olema tegevuse Euroopast väljaviimine ja siis selle tegevuse Euroopasse tagasitoomine ja meie arvud näitavad, et need jah, esialgu on need väga väikesed, me leidsime kuskil sada viiskümmend juhtumit ja ainult kakskümmend üks nendest juhtumitest eh, lõid üle saja töökoha, nii et, et tegemist ei ole väga suure eh, tootmise kasvuga ja tööhõive kasvuga antud hetkel Eh, tegemist on väga rikkaliku infoallikaga, see puudutab nii ettevõtteid kui offshore detaile kui ka reshore detaile. Eh, millised on eh, motiivid, miks tagasi tullakse ning samuti siin mõningad ülevaated kirjandusest ja poliitikast, et milline on olnud mõju liikmesriikides. ma pean ütlema, et kolm-neli aastat tagasi oli see teema üsna populaarne ning äh, me teame, et Prantsusmaal ja Saksamaal tuldi välja oma algatustega ja ka Ühendkuningriigis äh, need algatused on äh, vaikselt kustunud, need ei olnud väga hästi varustatud vahenditega ja neid ka väga tugevalt ei järgitud ning ma arvan, et reshoringu kontekstis, mis toimub äh, ka mujal maailmas, näiteks teispool Atlandi ookeani, äh, siis äh, me oleme siin Euroopas siiski suutnud ka nendele tegevustele siis Euroopa vaatevinklist valgust heita. ja annan nüüd sõna edasi oma kolleegi, sõnajärje edasi oma kolleegile aitäh ja veel üks, äh, mida, projekt, mida me vaatame, puudutab siis äh, regionaalse tööstuspoliitikaga ning meid huvitas eelkõige, äh, milline on siis regionaalse suutlikkuse loomine selles valdkonnas ja me analüüsisime üheksat erinevat Euroopa piirkonda ja üritasime siis äh, paika panna, mida selline regionaalne tööstuspoliitika peaks sisaldama, kes on selle osalised, äh, kuidas seda poliitikat kujundatakse, ellu rakendatakse, millised protsessid sellega seotud on ja millised on head kogemused, äh, nii et, et see asi tõesti saaks olla edukas ja siin slaidilt te siis näete, et regionaalsel tasandil äh, Äh, tegelikult ei olegi selliseid konkreetseid äh, dokumente, mis käsitleksid regionaalset tööstuspoliitikat. tihti viidatakse sellele lihtsalt majandus, kui majanduslikule arengule või regionaalsele arengule. Äh, sellele vaatamata on tegemist erinevate poliitikavaldkondadega, mida nende terminitega mõeldakse ja teid ilmselt huvitab tööturg tööhõive, siis need asjad on regionaalse tööstuspoliitikaga kaudselt kaetud ja otseselt nendest seal ei räägita, aga sellele vaatamata ollakse regionaaltasandil teadlikult sellest, kuivõrd oluline on äh, haritud tööjõud äh, kohalikul tasandil ja sellega arvestatakse ka tulevikupoliitika kujundamisel ja äh, mis puudutab regionaalse tööstuspoliitika suutlikkust, siis äh, kõigepealt rõhutatakse institutsionaalseid struktuure, äh, regioonide autonoomiat aga samuti inimressursse erinevates institutsioonides, mis nendes protsessides osalevad. see tähendab nii arvude mõttes kui ka oskusteadmiste ja poliitika kujundamise, elluviimise, jälgimise ja hindamise seisukohalt. nii et, et tegemist on sellise horisontaalse lähenemisega, mida oleme jälginud erinevates äh, regioonides hindamine ja jälgimine näib olevat väga nõrgal järjel praegu neid viiakse ellu selliste üksikute meetmete kaupa ja ei ole sellist üldist poliitikat või strateegiat kõigi jaoks ja see jällegi seostub suutlikkuse aspektiga, on äh, probleeme poliitikast õppimisega, poliitika parandamisega ja mis puudutab häid tavasid, mis on siin erinevad äh, elemendid, poliitiline juhtimine, poliitika kavandamine, poliitikate kombinatsioon ja ähm, raportis, mille me avaldame üsna peatselt, me räägime ühest konkreetsest juhtumist ka, millega seoses tahaksin mainida, et kuna me vaatasime just nimelt regionaalset aspekti ja regioonid on väga erinevad, siis on kontekst väga oluline. Äh, üks hea tava äh, ühest regioonist ei ole kindlasti otseselt ülevõetav teise regiooni kui me alustasime, siis me nimetasime seda oma ulmeprojektiks ja see äh, ulmeprojekt on nüüd muutunud äh, faktiliseks projektiks meil on äh, mõningad sellised mängu muutvad tehnoloogiad, näiteks robootika, elektrisõidukid ja muu. Need on siis sellised protsessid, mis äh, meie arvates äh, on liikuma panemaks jõuks äh, just nimelt tuleviku tootmises. mõned neist on protsessid, näiteks robootika puudutab kõiki sektoreid, elektrisõidukid ja biotehnoloogia on seotud juba konkreetsemate toodetega jätame siin nüüd mõned slaidid vahele mõju äh, siis tootmisprotsessile on väga selge, et äh, digitaalse info roll tootmisprotsessis kasvab, äh, kõikjal kasutatakse siis digitaliseeritud protsesse ja sel on üsna konkreetne mõju tööjõule. näiteks Ameerikas on Äh, hakatud siis äh, vastava olukorra jaoks koolitama kõik, kogu personali, mitte ainult siis juhtivtöötajaid. väga oluline on, et kõik töötajad oleksid kursis digitaliseerimisega ja pakutavate võimalustega äh, Lo. loomulikult on väga oluline ka see, et me ei tooda lihtsalt musti Forde, vaid me tõesti kohandame eh, need eh, eh, ka massitootmise tasandile. ja tootmise teenustustamine, kus see piir tootmise ja teenuste vahel kaob ära, see lülitab ka siis digitaliseerimisele justkui teise käigu sisse, mitte enam asi ei ole lihtsalt asjade internetis äh, kogu toote kasutusiga tarbijate kätes siis digitaliseerub ja see suund on ka väga selge, samuti ressursitõhususe suurenemine on väga oluline. me saame nii-öelda peenhäälestada oma süsteeme jäätmete osas ja kõik need tehnoloogiad aitavad sellele kaasa ja suur sünergia, mis eksisteerib tehnoloogiate vahel Eh, jah, mul ei ole aega neid praegu siin üksikasjalikult laha, lahata, aga nii see on. ja ütleksin eh, kokkuvõtteks, milline on oodatav mõju tööhõivele jah, ilmselt tuleb oodata seda, et eh, tootmissektoris toimuvad edasi struktuursed muutused, tootmissektor väheneb ja ka edaspidi siis töö, tootmises töökohtade arv väheneb, aga see võimaldab siis rohkem toota Euroopas ja see omakorda loob rohkem töökohti teistes sektorites. Ehm, ehm, kutsealane kvalifikatsiooni tõstmine on jällegi midagi, mis peab jätkama. jah, rohkem juhte, rohkem insenere, vähem liinitöölisi. jah Ehm, teatud ettevõtted ilmselt toovad oma tootmisega tagasi, aga ka ümberstruktureerimine ootab ees. ja andmed on, andmevõrgustikud on väga olulised, samuti eh, andmete analüüs, töötingimused, loomulikult eh, siin on häid külgi väheneb eh, ohtlikus eh, keskkonnas töötamine, samuti füüsiline töö väheneb. loomulikult on ka probleeme. Eh, jah, võib-olla on vaja ja võib-olla me viime nii-öelda tööprotsesside teadusliku juhtimise liiga kaugele me eh, ju, me saame koguda ka andmeid nende töötajate kohta, kes nende seadmetega teenuste sektoris eh, töötavad, nii et me saame tohutult palju andmeid. jah, on potentsiaalsed probleemid, mis meil ees seisavad, eh, saladuses hoidmine, ausus, töö intensiivistumine Äh, nii-öelda võltsrobotit või kontrolli alt väljunud robotid, nendest on räägitud ja see võib olla üsna tõsine teema. ja me näeme, et üha rohkem kasutatakse digitaalseid platvorme, kus juhiks ei ole mitte inimene, vaid algoritm ja äh, äh, selle, kuidas see mõju, mõjutab meid, sellest on ka väga raske aru saada Äh, ja äh, me võime olla täiesti kindel, et äh, tekivad mitmed probleemid. ja loomulikult paljud juhtumid on väga se sektorispetsiifilised, ma ei hakka neid üksikasjalikult praegu lahkama ja kuidas on lugu sotsiaalse dialoogiga me oleme sellele siiani pööranud väga vähe tähelepanu, mõned sotsiaalpartnerid on tegutsenud aktiivselt ja nagu tavaliselt tööstuspoliitika vallas, eh, siis eh, seda eh, peegeldub, peegel-, seda peegeldab ka praktikasüsteem ja ainukene riik, kus on mingi korralik stra-, strateegia, on Saksamaa. jah, uue tehnoloogia vallas töötavaid ettevõtteid neil on vähem töötajaid ja need on kõrgemini kvalifitseeritud ja töötajad on seal ka halvemini esindatud ja seetõttu see on suureks väljakutseks sotsiaalsele dialoogile tulevikus eh, loomulikult eh, ei tähenda see seda, et eh, probleeme ei ole võimalik lahendada, meil on mitmeid liikmesriike, Äh, kus ka äh, väga hästi tasustatud ja väga kvalifitseeritud töötajad on sotsiaalselt aktiivsed ja on korralik sotsiaalne dialoog. Äh, jätame nüüd mõned asjad vahele, ütleb kõneleja Äh, meil on veel üks projekt, mis puudutab ettevõtlust ja VKE-de rahvusvahelistumist. Ähm, tegemist on siis väga noorte ettevõtetega, kes kohe pärast asustamist hakkavad rahvusvaheliselt tegutsema. tegemist on uuenduslike, väga rahvusvaheliste ja uute ettevõtetega, nad tegutsevad vähemalt kahes riigis ja äh, saavad siis äh, Eh, suure osa oma käibest just nimelt välismaal ja meie tahtsime selle projektiga vaadata, eh, milline on nende roll rahvusvahelistes eh, tarneahelates ja kuidas avaliku poliitika läbi saaks neid paremini toetada ja mida me siin näeme, me näeme, et nende ärimudelis rahvusvahelistumine on tõesti väga oluline, see on olulisel kohal nende äriplaanides kogu äh, nende mudeli toimimine äh, on suunatud just nimelt rahvusvahelisele ettevõtlusele äh, ja nad toodavad peamiselt selliseid uuenduslikke nišitooteid, mille jaoks oma riigi turg oleks liiga väike, seega selleks, et olla konkurentsivõimelised ja jätkusuutlikud, Nad peavad tegutsema rahvusvaheliselt ja nad on väikesed, viis kuni kümme ettevõtte, töölist, aga nad on väga dünaamilised töökohtade loomise ja seisukohalt ja töötingimused seal on ka väga head ja personal on kõrge kvalifikatsiooniga, hästi haritud ja tavaliselt ka nooremad. väärtusahela koha pealt mingeid kindlaid suundumusi ei ole aga nad äh, soodustavad siis tarneahela teiste ettevõtete äh, tegevust ja äh, nende tegevus on kasulik ka teistele. aga Äh, kui suur see mõju on, sõltub konkreetsest tarnelahelast, kas tegemist on äh, sarnaste võimuvahekordadega ettevõtte vahel, on nad ühesuurused või ei, kas üks domineerib turgu või äh, tarneahelad ja need ettevõtted, kellest ma räägin, on konkurentsivõimelisemad, jätkusuutlikumad, neil on parem juurdepääs turgudele, paremad võrgustikud, aga ka paremad tarneahelad, mis aitavad neil oma tooteid ja protsesse parandada. nii et, et neil on ka väga head tuleviku väljavaated. nüüd, mis puudutab poliitikat, Äh, siis äh, Euroopas on üsna palju rahvusvahelistusimme toetust, mida pakub, pakuvad valitsused, sotsiaalpartnerid või mõlemad ühiselt ja äh, need ei ole enamasti laenukujulised toetused, me näeme, et väga paljud nendest poliitikatest keskenduvad just nimelt VKE-dele aga eh, neid noori rahvusvahelisi ettevõtteid, mis on väga väikesed, need on tihtipeale sellest toetusest ilma jäetud ja see on probleem, problemaatiline, sest neil on eh, väga spetsiifilisi vajadusi. ja meie poliitika ajal, analüüs näitab seda ka, et eh, rahvusvahelistusime toetuse meetmed meet, Äh, peaksid tagama juurdepääsu rahastamisele, äh, sidemete loomise võimaluse, mis arvestavad VKE-de vajadustega, aga pakuvad ka muid võimalusi tõhusamaks ja paremaks koostööks, sellepärast äh, tegelikult ka selline hindamine ja jälgimine selles sektoris on probleemne ja samuti me näeme, et vaatamata äh, Äh, sellele, et neid vahendeid on üsna palju, äh, väga paljud ettevõtted ei ole teadlikud, millised toetused eksisteerivad, äh, sellepärast et neid vahendeid eriti ei reklaamita või nad ei ole ettevõtetele eriti nähtavad ja seetõttu on ettevõtetel väga raske aru saada, millistest vahenditest on nende jaoks kõige rohkem huvi pakkuvad ja veel üks asi, mis on väga oluline, see puudutab avalikkuse toetust, halduskoormus on endiselt probleem, eriti väikestele ettevõtetele, vaatamata kõigile sellele, mida on viimastel aastatel eh, tehtud niisiis eh, see halduskoorem ei ole kitsaskohaks mitte ainult ettevõtetele, vaid ka eh, nende toetusvahendite haldajatele endile. ja me oleme juba oma kõneaja ületanud, ütleb esineja ja lõpetab. suur aitäh, härra äh, Stori. nüüd anname sõna väga lühikesteks sõnavõttudeks äh, parlamendisaadikutele. Äh, mitmed neist kindlasti on ka koordinaatorid äh, Rahvapartei Tööhõivekomisjoni koordinaator ei ole siin, aga proua Jungeerius, sotsialistide demokraatide tööhõivekomisjoni koordinaator on siin ja teil on nüüd minut aega küsimus küsida. üks minut, jah, hea küll. suur aitäh eh, huvitava ettekande eest ja aitäh ka selle äh, suure paki taustinformatsiooni eest, ma ei ole seda kõike läbi lugenud, vabandan, aga mul on kolm väikest küsimust ja ma loodan, et äh, te saate äh, oma seisukohti nendes küsimustes tutvustada. esiteks, töötaja osaluse küsimus ettevõtete seadusandluse koostamise, sest ma arvan, et uute tehnoloogiafirmade puhul on näha rohkem eh, individuaal, individuaalsemat tööhõivesuhet. nii et eh, kas te saaksite veidi rohkem rääkida sellest, kuidas töötaja on esindatud eh, selles uues tööhõives? teiseks kas teie andmete hulgas on ka öö, rohkem sügavuti minevaid arve nende uute töökohtade kvaliteedi osas, et kas, ehk siis kas on infot selle kohta, milliseid öö, töökohti on, on tagasi toodud, nii et jah, ma olen kind-, ma olen kindel, et me oleme rahul sellega, kui igasugused töökohad Euroopasse tagasi tulevad, aga Äh, äh, tahaksin siiski olla ka kindel, et me ei korralda siin uut äh, kvaliteedikaotust ja kolmas küsimus on seotud ka selle regionaalse poliitika ja haridusega, sest et ma arvan, et kui me vaatame Euroopa maastikku, siis on näha, et mõned Euroopa regioonid on kannatanud deindustrialiseerimise käes ja tihtipeale on need ka sellised piirkonnad, kus ei ole äh, väga häid eelarvevõimalusi. samas sellistes piirkondades see vajadus äh, ümberkoolituse, töötajate kutsehariduse järele on äh, kõige suurem ja ma olen ka mures võimalike investeeringulõhede pärast, sellepärast et oskused ei vasta nõudmistele ja vajadustele. nii et kas teil on mingisuguseid äh, leide ka selle kohta, kus, et kas me saaksime nende teemadega edasi liikuda? ma oleksin väga tänulik nende vastuste eest, aitäh! aitäh! ülejäänud saavad siis ka kaks minutit äh, proua McIntyre, ECR fraktsiooni tööhõivekomisjoni komi-, koordinaator. aitäh ja suur aitäh äärmiselt huvitava ettekande eest, eriti samuti huvitab mind äh, see töökohtade tagasitoomine Euroopasse ja töökomisjonis toimus äh, septembris aastast kaks tuhat viisteist äh, sel teemal just kuulamine, töökohtade Euroopasse tagasitoomine. me tegime too aeg päris palju tööd nende konkreetsete faktoritega. vajadus vähendada energiakulusid ja tagada energiatarne stabiilsus see teema tõusetus, nagu juba ka mainiti, siis oskused ja see, et Euroopas on tõeline puudujääk STEM-oskustest, see on äärmiselt oluline. ligipääs rahastusele, eriti just väikeettevõtete puhul, oli veel üks teema, mida me rõhutasime ja ka vajadus vähendada äh, regulatiivkoormat äh, VKE-dele ja ma arvan, et tihtipeale see puudutab äh, seadusandluse lihtsustamist, mitte seda, et äh, me vähendaksime töötajate kaitsetaset, vaid vaatame seda, kuidas oleks võimalik meie seadusi lihtsustada nii, et äh, oleks tagatud, et väikevõte ei peaks liiga palju äh, kulutama aega sellele, et olla jurist ja personaliekspert, kui me kuulame volinik Timmermansi, siis tema on väga selgelt välja öelnud selle, kuidas meil oleks võimalik saavutada parem seadusandlus, mis aitaks just VKE-sid nüüd äh, tagasi toodud töökohtade arv äh, siin äh, selle kohta saab öelda, et kui väikeste asjadega tegeleda, siis suuremad asjad tulevad ise. meil on olnud teatud edu töökohtade tagasitoomisel, vaatan just oma regiooni Suurbritannias, Jaguar Land Rover tõi tuhat kolmsada töökohta tagasi ja Vodafone tõi tagasi kaks tuhat ükssada töökohta ja ma arvan, et enamik nendest ettevõtetest, kes töökohad tagasi toovad, äh, äh, määravad äh, oluliste faktoritena kvaliteedi ja ka läheduse. kvaliteet on oluline, aga oluliselt lihtsam on see, et helistad kellelegi, kes on sinu naabruskonnas, et sulle ta midagi toodaks, selle asemel, et sa pead saatma emaili Hiinasse ja ootama mitu nädalat. nii et see lühem tarneahel on ka oluline. ja ma arvan, ma tean, et Ühendkuningriigis äh, on äh, just äh, kvaliteet toodud võtmefaktorina välja ja just väiksed ettevõtted, rohkem kui pooled nendest ütlesid, et kvaliteet on võtmefaktoriks. see poliitikakeskkond, mille me loome Euroopas, kui palju te arvate, et see aitaks tootjatel olla edukas ja poliitika kujundajatena milliseid meetmeid oleks meil vaja rakendada selleks, et saavutada selline keskkond, mis aitab kaasa tootmisele Euroopas. aitäh, proua Viiming, kes esitab, esindab nii tööhõive kui ITRE komisjoni, palun. suur aitäh. härra Kalvet Tromboni nimel tõstatan kaks küsimust. esiteks, eh, millist mõju on Eurofond näinud eh, selles valdkonnas investeeringutel Euroopa fondidest, eriti just Euroopa strateegiliste investeeringute fondist. ja kas te olete näinud, et oleks mõtet EFSit kasutada suunatult ja teisi Euroopa instrumente, nii et selleks, et toetada valdkondi nagu VKE-de rahvusvahelistamine, äh, innovatsioon ja nii edasi, mis võiks äh, kaasa tuua töökohtade kasvu. teiseks vastavalt Euroopa oskuste panoraamile eeldatakse, et edasijõudnud tootmine kasvab märkimisväärselt, ülemaailmne turg peaks kahekordistuma aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see näitab ka, nii nagu teie ettekanne täna selles, et seda, et selles sektoris on tehnoloogiad, mis muudavad asju. mitte ainult ei ole suuremat nõudlust kõrge oskusega töökohtade järele magistri tasemel, vaid ka seda, et kõik töötajad et vajavad rohkem tehnilisi ja digitaalseid oskusi selleks, et vältida äh, oskuste puudujääke ja teha tööstus tulevikku kindlaks. kas te saaksite tuua välja need sektorid, kus oleks tööhõive üks kõige suurem, kõige rohkem võimalusi ja meil on vaja ja millised oleksid need oskused, mida oleks vaja, äh, et seda kasvu kõige paremini ära kasutada? kas te näete, et sotsiaalsed partnerid saaksid teha konstruktiivset koostööd et selle uue tehnoloogiliste muudatuste väljakutsetega toime tulla ja kas teil on mingisuguseid näiteid parimatest praktikatest, mis on juba aset leidnud, aitäh! Thank you very much uh,. uh now... suur aitäh! ja nüüd pöördume uuesti ekspertide poole. loodetavasti saadate, saate nendele küsimustele vastata no. See... tegemist oli üsna suurepäraste küsimustega, suur aitäh uh,! võtan sellise lähenemise, kus äh, mina vastan kõikidele lihtsatele ja jätan siis äh, kolleegile kõik keerulisemad. esimene küsimus, mis puudutas töötajate osalemist, äh, see on üsna keeruline nendes sektorites, aga tüüpiliselt uued startup'id, ükskõik mis sektoris, alustuseks äh, ei ole väga teadlikud sellest, millised kasu tuleb töötajate kaasamist sotsiaalsest dialoogist, aga kui nad, äh, ettevõtted äh, saavad äh, vanemaks, stabiliseeruvad, siis nad hakkavad seda mõistma. kui mina hakkaksin siin küsima nüüd töötajate osalemise kohta siin kontekstis, siis mind huvitaks rohkem ilmselt töötajatele osalemine nendes märkimisväärses strukturaalsetes muutustes, mille see tekitab, toob kaasa olemasolevate töökohtade puhul. informeerimine, konsulteerimine struktuuri, struktuurimuudatuste puhul <clears throat> ma arvan, et äh, saabuval aastakümnel sellised teemad tulevad tõesti esiplaanile ja seal töötajate osalemine, sotsiaalsete partnerite osalemine on äärmiselt oluline selleks, et saavutada mõistlik ja äh, hea ümberstruktureerimisprotsess. töökohtade kvaliteet, tagasi toodud töökohtade kvaliteet, see vastab osaliselt ka proua McIntyre küsim-, küsimusele. saan täiesti üle kinnitada selle, mida te ütlesite motivatsiooni kohta. Äh, lähedus, nagu te mainisite, aga tihtipeale äh, Äh, on äh, küsimus ka kvaliteedi tagamises. Need äh, laiali asuvad tegevused, näiteks kõnekeskused on klassikaline näide siin, siis ei olnud võimalik sellist kvaliteeti tagada ja tihtipeale või isegi kaugelt kõige tüüpilisemalt on see peamine põhjus, miks töökohti tagasi tuuakse. Need Euroopa ettevõtted loomulikult eh, hindavad eh, oma tööjõuoskusi ja talenti, loodetavasti neile ka makstakse piisavalt hästi, neid koheldakse hästi, aga nende teenuste kvaliteet eh, sellisena, nagu neid osutatakse Euroopas, oli just see põhjus, miks töökohad tulid tagasi. ja ma vaatasin neid slaide päris kiiresti, aga meie andmebaasides äh, viimase kahe aasta jooksul on ka kõige suurem juhtum see Vodafone'i kõnekeskuse tagasitulek, mida te mainisite. millist poliitikat me peaksime toetama? ütleksin siin, et äh, me oleme ka veidi ettevaatlikult suhtume sellesse toetamispoliitikasse eurofondide puhul me tavaliselt räägime poliitika variantidest, me oleme uurijad, me toetame teaduspõhist lähenemist ja ma arvan, et ähm, praeguses keskmises etapis selle projekti puhul me tahasime väga konkreetseks minna. aga mis puudutab seda konkreetset töökohtade tagasitoomise punkti, siis ähm, kui selle kohta mingit poliitikat kujundada, siis ma arvan, et esimene asi on see, et oleks konkreetselt selle kohta käiv poliitika. nii nagu ma oma sissejuhatavates märkustes ka mainisin nii palju, kui ma olen aru saanud, ainult äh, Ühendkuningriigil, Prantsusmaal, Itaalial on üldse midagi selles valdkonnas. ja kui te tõesti tõsiselt äh, tahate meelitada ettevõtteid Euroopasse tagasi, siis te peate panema paika rakkerühmad, äh, mobiliseerima erinevad ähm, äh, ametkonna osad, selle kohta peab välja kujundama poliitika, see tundub ilmselge, aga tasub seda siiski ilmselt mainida. see oli äh, minu vastus, aga nüüd Rene, võib-olla ka mõned küsimused. Äh, äh, selline, selliste väikeste noorteettevõtete puhul, äh, seal ei ole töötajate esindatus väga suureks probleemiks, sest nad on otse kaasatud. Neid tõesti peetakse mitte ainult meeskonna liikmeks, kellel on teatud ülesanded, mida nad peavad täitma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 Äh, ja lõppkokkuvõttes mingisugune ametiühing või töönõukogu äh, ei ole oluline, sest et nad on otseselt kaasatud ja see on ka midagi sellist, mis meelitab noori inimesi just nendesse noortesse ettevõtetesse, et nad on olnud kaasatud otsuste tegemisse operatiivtasandil. aga teisest küljest, kui me siin näitame, räägime nendest muutvatest tehnoloogiatest, digitaliseerimisest, umbes kaks aastat tagasi tegi Eurofond teise projekti, mis, kus räägiti uutest tööhõivevormidest, kus äh, me rääkisime ka erinevatest äh, töökorralduse vormidest, aga tööhõivesuhetest ka, siis äh, siin see strukturaalne äh, külg on piiranud positiivseid mõjusid töötajate suhetele, sest et traditsioonilised struktuurid neid ei kata, nii et järgmise paari jooksul ilmselt me peame mingisuguseid uusi arenguid siin ja dialoogi paika panema. mis puudutab hariduse äh, küsimust regioonides, siis siin vähemalt nende regioonide puhul, mida meie oma projektis oleme analüüsinud, oleme me näinud, et enamik regioone, neil tegelikult ei ole mandaati defineerida hariduspoliitikaid. seda tehakse pigem riiklikul tasandil või teiste üksuste poolt regionaalses omavalitsuses. ja seetõttu eh, ma võib-olla ka läksin sellest slaidist liiga kiiresti üle, aga mis puudutab oskuste arengut, haridus, koolituspoliitikat, Äh, regionaaltööstuspoliitikatega on siin ainult kaudne side, aga meil on ka paar näidet, kus regionaalsed äh, tegijad on suutnud äh, edukalt mõjutada ülikoolide või kutseõppeasutuste õppekavasid. ideaalsi, ideaalis siis see peegelduks uuesti ka riiklikul tasandil. nii et see on selline kahepoolne infovahetus nende teemade puhul. seadusandliku koorma küsimus VKE-dele jah, siin on äh, viimase aastakümne jooksul tehtud ka edusamme, aga tundub, et äh, paranemispotentsiaali veel on, võttes arvesse ka selle, et äh, lõppkokkuvõttes asjad, mis võiksid olla ühtselt aega võtvad väikese suurte ettevõtete jaoks, võivad olla suhteliselt koormavamad väikestele ettevõtetele, sest neil on vahendeid vähem ja et neil ei ole piisavalt spetsialiseerunud üksusi organisatsiooni sees kes siis saaksid konkreetselt selle küsimusega tegeleda. nii et siin kindlasti on selliseid teemasid, millega tegeleda saaks. siin me näiteks äh, äh, vaatame rahvusvahelisuse äh, toetamise instrumente, internetipõhised lähenemised on head VKE-dele, kui on võimalik neid vorme täita internetis, siis see võtab neil vähem aega ja seda on lihtsam integreerida tavalistesse tööprotsessidesse. ja seadusandluse puhul äh, see puudutab ka veidi seda küsimust, et mis võiks olla see poliitika, keskkond. siin ma arvan, et äh, oluline punkt on ka stabiilsus, nii et lõppkokkuvõtted äh, ei ole, ei ole ettevõtted kogu aeg silmita uute arengute ja muudatustega, millega nad peavad kohanema. nüüd investeeringute mõju Euroopa rahastutest tulnud investeeringute fondis äh, siin regionaalpoliitikate puhul on meil tootmise valdkonnas häid näiteid see on seotud regionaalpoliitikaga, ühest küljest puudutab äh, ligipääsu rahastusele, eriti just Ida-Euroopa piirkondades, aga lõppkokkuvõttes äh, peab toetama ka rahvusvahelist koostööd regioonide vahel, vahetada kogemusi, õppetunde ja siis see jällegi parandab äh, poliitikavõimekuse küsimust. ja viimaseks, kas meil on häid näiteid selle kohta, kuidas sotsiaalpartnerid koos töötavad, on ka nende mõlema projekti puhul, millest mina rääkisin regionaalpoliitika valdkonnas, aga ka rahvusvahelistumise toetamises, see võib olla edukas, kui see ei tule mitte ainult valitsuselt, vaid äh, kolme osapoolega organisatsioonilt äh, koordineeritud äh, mehhanismide puhul, kus on kaasatud nii valitsus kui ka mõlemad sotsiaalpartnerite pooled. Well, suur tänu! meile on kõigile ilmselge, et tegemist on huvitava teemaga ja me oleme väga tõhusalt toiminud ja meil on ainult järele need seitse minutit selle huvitava arutelu jaoks. ja nüüd annan lõpuks sõna ka komisjoni esindajale, härra eh, Siim Tomasel, kes on eh, talituse aseesimees. sõna on teil tänan, proua esinaine, ma olen küll kohal, kuid ma ei oodanud võimalust sõna võtta, ma tahtsin öelda suur tänu tähelepanu eest. ma tahaksin kommenteerida seda rahastamispunkti ka EFSI äh, fondide jaoks on element, ka VKE-de jaoks võimalusi, mis on olnud väga edukas. ja see on väga oluline fond äh, kas see projekt järgmise pooleteist aasta jooksul lõpule viiakse, nagu paneelist osavõtjad mainisid, on veel mõned äh, lahendamata küsimused, mis vajavad täiendavat tööd, see puudutab eriti äh, nõnda ähm, tootva tööstuse prognoosi ja ähm, produktiivsust, tootlikkust ja palgamäärasid ja on ette nähtud ka mõned seminarid nende seas ka sellised, kus tutvustatakse ka äh, tulemusi äh, riikide gruppides äh, Euroopa Liidus. mitte vähem tähtis ei ole see, et, et eksisteerib ka kaudne seos ka tööstuspoliitikaga, millel on ka teatud olulised meetmed, jätkumeetmed ja me loodame, et see töö annab oma panuse ka nende meetmete kujundamisse, mis keskenduvad mõned ka valdkonniti uutele oskustele lähitulevikus. ja me jääme ootama ka teie panust ja võimalust ära kasutada teie uuringu tulemusi meie projektis. suur tänu! niisiis, ma vabandan, et mõned on alles saabunud, on tegemist esmaspäevaga ja sageli on raskusi õigeaegselt kohale jõuda. meil on jäänud veel mõned minutid lõpuni, kes tahab veel sõna saada lõpu märkuste esitamiseks äh, selle väga aktiivse äh, arutelutunni lõpuks. härra Marten, sõna on teil tööhõivekomisjonist. aitäh, lugupeetud äh, esinaine. Äh, ma võtan sõna äh, üsna lühidalt, ma kuulasin väga tähelepanelikult Eurofondi eksperte ja tahaksin neid selle uurimuse eest tänada ja ettekande eest, aga ära, ärgem unustage, et Eurofond tegutseb komisjoni asutusena ja komisjon on äärmiselt pühendunud sellele, et Euroopa oleks osa üleilmastumisest ja globaliseerumisest, me kuuleme seda väga sageli, et me peame kaasas käima globaliseerimise ja üleilmastumisega. me peame rongi peale astuma või muidu jääme maha. ja eh, seekord eh, ma olen härra ja proua ekspert teiega nõus eh, te lähenete asjad sellest Eh, vaatevinklist. Eh, üleilmastumine on lihtne, me teeme orjad arengumaade inimestest ja, eh, ja ikka ma kuulen et me peame aitama VKE-sid ja neid startup'e, kes tahavad rahvusvahelisel areenil tegutseda Äh, siin räägitakse, et äh, nad on ühe, äh, EKE-d annavad üheksakümmend protsenti töökohtadest ja kui me kaotame pärast kriisi kolm miljonit töö, kaotasime kolm miljonit töökohta, siis see on seotud just nimelt selle vaba konkurentsivaimuga, mis meil siin Euroopas valitseb, nii et, et ma tahaksin teada, kuidas kaitsta VKI-sid, kes annavad üheksakümmend protsenti töökohtadest, miks mitte üritada kaitsta meie siseturgu mis seisab silmitsi selle ebaausa konkurentsiga, mida kogu maailm meile pakub. ja eh, see olekski minu küsimus teile. There are no more room for härra Martin, rohkem aega küsimusteks ei ole. ma ei tea, millal teie sündisite, kuid mina sündisin viiekümnendatel aastatel. ja teie väidate, Äh, viisil, nagu te ka teie oleksite viiekümnendatel aastatel sündinud, mis tähendab seda, et me sündisime hoopis teistsugusesse maailmasse ja me ei saa öelda, et me võitleme üleilmastamise vastu. me ei peaks võitlema tehnika ja majanduse muutuste vastu, kuid me peame seisma hea selle eest, et meil on olemas vahendid selleks, et inimesed Äh, tuleksid välja sellest protsessist parema haridusega, tugevamad oma töökohtadel, omaksid õigusi ja oleksid äh, tõhusad ja äh, neile oleks tagatud ka võrdsus, mis annab meile hea elu ja head majanduslikku tingimused, kuid me ei saa korrata viiekümnendate aastate olukorda ja seetõttu me korraldasime selle seminari. tere tulemast järgmisele seminarile, sest on ilmselge, et me peame sellise korraldama, sest järgmisena me peame arutama seda, mida nüüd teha selleks, et säilitada hea olukord tööturul mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopat. suur tänu osalemises selles lühikeses, kuid väga aktiivses seminaris ja suur tänu ka Eurofondi ekspertidele